Good afternoon. tere, kallid kolleegid. palun istuge oma kohtadele selleks, et me saaksime kiiresti oma istungiga alu-, algust teha, ma kuulutan kodanike vabaduse, õigusasjade ja siseasjade komisjoni äh, asutamisistungi avatuks. nagu te teate, meie äh, Eh, tänase istungi eesmärk on valida esimees ja neli aseesimeest vastavalt eh, sada, reeglile sada nelikümmend üheksa, meie, üks meie kodukorrast. Eh, valimiste järjekord on siis järgmine, kõigepealt valime esimehe ja siis aseesimehed. nagu sekretär juba ütles, on meil vajalik kvoorum olemas. niisiis paluksin, et te eh, esitaksite kandidaate esimehe ametikohale, proua Könts, palun. meie fraktsiooni nimel on meil eh, siis härra Aguilar sellele kohale. aitäh. härra Lopes Aguilar, kas te olete nõus? Eh, härra Lopes Aguilar ütleb, et tal on au olla kandidaadiks seatud. kas keegi teine soovib ka veel kandidaati üles seada? ei soovi, niisiis ma teen ettepaneku, et me hääletame käte plaksutamisega esimehe ametisse. õnnitlused, kallis kolleeg ja palun tule nüüd ja istu oma kohale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 tere, lugupeetud saadikud! kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, mul on väga suur au libekomisjoni esimees olla, kui ma Euroopa Parlamendis äh, tege-, tööle asusin, äh, siis see oli minu esimene komisjon ja ma tahaksin teile öelda, et ma tulin siia Äh, omades, ähm, ma olin äh, töötanud siis ähm, Euroopa õiguse ja riigiõiguse professorina ma olin äh, teeninud oma kodumaad Hispaaniat justiitsministrina. olin olnud valitsuse liige mul oli mulje, et ma tean midagi Euroopa Parlamendist, aga ma eksisin. tahaksin teile väga siiralt öelda, et ma olen õppinud, mis asi see Euroopa Parlament on kahe ja poole aasta jooksul. mul on olnud ähm, võimalus oma kogemusi teie kõigiga jagada ning ma olen väga tänulik teile ning äh, tahaksin seda tänulikkust äh, ka väga selgelt väljendada, tahan teid tänada teie mõistmise eest, äh, mõnikord teie andestuse eest ja meil on olnud siin pingeid ja juhtumeid, vahejuhtumeid ja ja neid tuleb ikka ette, kuna meil on selline väga põnev tegevuskava Äh, mida me selle Euroopa Parlamendi mandaadi ajal peame ellu viima. meie tulime siia parlamenti ja korraga äh, hakkasid kõik asjad juhtuma, Lissaboni leping jõustus, äh, vabadusele, õiglusele ja julgeolekule rajanev ala oli olemas, Stockholmi programm võeti vastu, selle tegevuskava võeti vastu Hispaania eesistumise ajal ning meil on olnud väga suur töökoormus. ma olen kindel, et te jagate minu seisukohta, et et see kõik on väga palju aega võtnud, on olnud väga suur väljakutse, aga ka väga-väga positiivne olla just nimelt Euroopa Parlamendis, just nimelt selles komisjonis mis on üks kõige aktiivsemaid äh, siin äh, kojas, tegemist on komisjoniga, mille töökoormus äh, on kõige suurem. oot-oot, kuidas on lugu, transpordikomisjon väidab sedasama? ma luban, et ma teen paremini koos teie äh, mõistmise ja arusaamisega, teen koostööd teie kõigiga me tegeleme siin väga põnevate küsimustega, eriti asüülipaketiga, ehm, sisserändepaketiga, äh, ko-, kohtute koostööga ning äh, selle, sellega me tegime algust juba Poola eesistumise ajal ning äh, peame seda jätkama ka Taani eesistumise ajal ja Küprose eesistumise ajal, nii et, et ma äh, Äh, loodan, et me teeme väga head koostööd ja ma tõesti tänan teid selle usalduse eest, mida te minu suhtes olete üles näidanud, valides mind selle komisjoni esimeheks. teen seda nii hästi, kui suudan. nüüd ähm, tahtsin teile lihtsalt öelda aitäh ja nüüd läheme siis edasi eh, aseesimeeste valimise juurde. kõigepealt eh, meil eh, tuleb valida kuni neli aseesimeest, nii et, et ma kutsun teid üles siis seadma üles kandidaate meil on siis neli aseesimehe kohta, et kõigepealt esimene aseesimees, siis teine, siis kolmas ja lõpuks neljas ning äh, siis küsime, kas kandidaadid on nõus. jah, äh, härra Pusutil, palun. aitäh, kõigepealt ma tahaksin teid õnnitleda selle puhul, et teid tagasi valiti selle komisjoni esimeheks ning soovin teile kõike paremat eelseisvaks kaheks ja pooleks aastaks. ma loodan, et meid, meid ootab ees väga hea ja, ja parem koostöö esimese aseesimehe kohale tahaksin oma fraktsiooni nimel nimetada oma sõpra ja kolleegi Kinga Kalli. aitäh, härra Pusutil. kas keegi tahab veel kandidaati üles, et jah, proua Hett, palun. aitäh ja õnnitlused teile. meie fraktsioon, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon tahab seada Kinga Könsi kandidatuuri aseesimehe kohale. aitäh, proua Heet. ja nüüd proua Veber. aitäh, esimees ja õnnitlused. loodetavasti ootab meid ees viljakas koostöö meie mandaadi teisel poolel. ALDE fraktsiooni nimel tahaksin esitada Sofi Intveldi kandidatuuri aseesimehe kohale aitäh, proua Weber. kolmas kandidaat on olemas, proua Intvelt ning härra Pusutil jällegi. ma esitan kandidaadiga kolmanda aseesimehe kohale ma ei tea, kas äh, kolleeg Weber viitas neljandale aseesimehele, aga kolmandaks tahaksime nimetada äh, Salvatore Aconino. okei okay., okei okay., then according to the niisiis, vastavalt kodukorrale äh, me teeme nüüd niimoodi, kõigepealt esimene aseesimees proua Kall, teine aseesimees äh, proua Intvelt, kolmas härra Jakolino ning neljas proua Kõnts, kas me oleme nõus, et niimoodi me paneme järjekorra paika? Äh, selline oli mm, kohtade jaotus ka esimesel mandaadi poolel niisiis me äh, üritame need inimesed nüüd tagasi valida ja me võime seda teha siis aplausiga. kas keegi on äh, nende kandidaatide vastu? ei ole. siis üksmeelselt äh, kinnitame kõik need kandidaadid ametisse, kõik on nõus, jah? niisiis, seega need neli kandidaati on valitud. härra Borghezio, palun härra Borghezio. ma tahaksin öelda, et mina jäin hääle, mina jäin erapooletuks. aitäh Ük.... niisiis niisiis äh, meie asutav istung äh, meie mandaadi teiseks poolaaks on toimunud, me oleme valinud ametisse juhatuse ja aseesimehed. Äh, kui rohkem keegi millestki rääkida ei soovi, siis teataksin teile, et järgmine istung toimub kahekümne viiendal jaanuaril kell üheksa hommikul kuni kella kaheteist kolmekümneni ja jätkub istung kella kolmest poole seitsmeni siin Brüsselis, niisiis ja kahekümne kuuendal jaanuaril kella üheksast kaheteist kolmekümneni. see on kõik, aitäh teile, aitäh!